jaoks, seda on vaja meie ettevõtete, investorite jaoks, kes tehakse te,, tahavad teada, millele tulevikus tähelepanu pöörata. suur tänu, proua Otsa-Veela ja sellega lõpetame arutelu selle raporti küsimuses ja järgmisena on meie päevakorras suuline küsimus komisjonile, mis käsitleb äh, äh, nõndanimetatud vastupidavusteste ja proua Sartori küsimuse esitajana, küsimuse autorina saab sõna. suur tänu, lugupeetud juhataja. Äh, küsimus vastupidavustestide kohta on äh, meie ühine küsimus äh, ja käsitleb ähm, ja, ja see on sündinud pärast seda, kui üheteistkümnendal märtsil Fukushima esimesest tuumaelektrijaamas toimus etendus ja viiendal oktoobril kaks tuhat kaksteist esitas komisjon Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamise kohta omapoolse teatise ja Jaapanis mälestati sündmust vaikse, vaikuse minutiga ja seetõttu on väga sümboolne, et ka meie just nimelt sel kuupäeval räägime sellest teemast. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli plaanis komisjoni ettepanek tuumaohutuse direktiivi kohta ja me tahaksime teada, mil määral võetakse edasistes õigusaktide ettepanekutes ja ka selles direktiivis arvesse vastupidavustestide tulemusi. oma viienda oktoobri kahe tuhande kaheteistkümne aasta teatises äh, komisjon rääkides vastupidavustestidest rõhutas äh, nende olulisust ja rõhutas seda, et tuumakindlust tuleks üldiselt parandada. ka radioaktiivsete jäätmete, varude turvalisuse tuleb tagada äh, tiheda ühiskoostööna erinevate tasandite vahel, me peaksime levitama parimaid äh, tavasid ja vastupidavustestide kasutamist tuleks laiendada lisaks tuumajaamadele ka tuumajaamade plaanide puhul ja ka äh, katastroofiplaanide puhul. Äh, oluline on ka personalikoolitust äh, arendada ning oluline on ka see, et liikmesriikide reguleerivad asutused oleksid sõltumatud ja pädevad, tahaksime teada, mida komisjon kavatseb teha selleks, et tagada riikide reguleerivate asutuste sõltumatus ja seda, et nad rakendavad komisjoni teadses märgitud soovitusi. ITRE komisjonis otsustati äh, esitada see suuline küsimus komisjonile, sest et me tahame infot eelnimetatud asjaolude kohta. meile meeldiks, kui parlamendikomisjoni seisukohti võetakse arvesse komisjoni õigusalastes ettepanekutes tuumaohutuse valdkonnas. ja seetõttu tahaksime komisjonilt küsida, kas komisjon võib meile rääkida, millisel määral võetakse vastupidavustestide tulemusi arvesse edasistes õigusaktide ettepanekutes ja iseäranis siis nagu öeldud, tuumaohutuse direktiivi läbivaatamisel. teiseks, kas komisjonil on kavas esitada siduvaid õigusakte tuumakindlustuse ja vastutuse valdkonna äh, kohta? ja me tahaksime teha, äh, kas on ka teada, teada ka, kas on ligikaudselt võimalik öelda, millal neid ettepanekuid esitatakse ja milliseid sätteid need võivad sisaldada. samuti tahaksime teada, kas komisjonil on plaanis teha ettepanekuid tuuma kindluse parandamiseks, tuumaohutuse parandamiseks ja kas on plaanis ka rahastamisallikaid uuendada ja parendada ja kas komisjon kavatseb võtta täiendavaid meetmeid selleks, et toetada riikide reguleerivaid asutusi ning äh, nende sõltumatust ja kas äh, komisjon on, äh, komisjonil on kavas kontrollida, et nimetatud teaduses tehtud soovitusi ka rakendatakse suur tänu, härra volinik Oettinger, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. pärast kohutavat õnnetust, pärast tsunamit, pärast üleujutust, pärast maavärinat, pärast kohutavat õnnetust, mis ei toonud endaga kaasa mitte ainult tuhandete inimeste hukku, ja infrastruktuuri kahjustusi. Äh, ja vaid ka tuumaenergiajaama hävimise. pärast seda kohutavat juhtumit äh, tõime me sisse vastupidavustestide mõiste vastupidavustestid ei olnud mõeldud vahendina, mille eesmärgiks on lihtsalt kinnitada kõigile, et asjad Euroopas äh, on nagu kord ja kohus. me tahtsime tõesti põhjalikult analüüsida ohutustingimusi tuumaelektrijaamades Euroopa Liidus, teha seda kolme etapi kaupa, äh, kõigepealt äh, tuumajaamade omanikud, siis reguleerivad asutused ja seejärel Euroopa järelevalve tasand. nii et äh, olgu siis tegemist äh, kas äh, Saksa äh, ja, ja, ja äh, see tähendab seda, et erinevate riikide erinevate esindajad oleksid kõik ühiselt ähm, kaasatud sellesse analüüsitöösse, kaasasime ka inimesi väljastpoolt Euroopa Liitu. aga vastupidavustestid ei olnud piisavalt ranged äh, ühelt poolt ja mõni, teiselt poolt jälle mõningatel juhtudel ei olnud need piisavalt ranged on äh, riike, kes ei olnud nende testidega sugugi mitte rahul, kuid vastupidavustestide tulemused on äh, käes ja me lähtume neist edasistes ettepanekutes. kõigepealt, me oleme riikide reguleerivate asutustega kokkuleppele jõudmas ja liikmesriigid koostavad tegevuskavad selle kohta, mida riikide reguleerivad asutused ja valitsused tahavad vastupidavustestide tulemustega teha, millised on nende plaanitavad sammud liikmesriikides niisiis, nagu öeldud, koostatakse liikmise, liikmesriikide tegevuskavad, millest peavad lähtuma järgnevad meetmed, meil on umbes kakssada miljonit plaanis investeeringuteks, selleks, et kõik põhjendatud kulud vajalike meetmete puhul saaksid kaetud meil on palutud pikendada tuumaohutuse direktiivi praegu, mitte oodata äh, sellega, nii et me esitame aprillikuus teile tuumaohutuse direktiivi ja äh, eelnõu, tutvustame teile ka uusi tingimusi, mille me oleme sisse toonud ja äh, näitame, mida me oleme vastupidavustestidest õppinud ning kuidas me neid tulemusi arvesse võtame ka edasistes ettepanekutes. loodetavasti see on piisavalt vara, et ähm, enne Euroopa Parlamendi valimisi selle aasta lõpus saab äh, selleteemalise mõttevahetuse Euroopa Parlamendis läbi viia ja ka nõukogu jõuaks kokkuleppele kuid äh, ärgem loogem endale illusioone, pole sugugi mitte kindel, kas äh, nõukogu on valmis äh, seda tuumaohutuse direktiivi pikendama. väga paljud liikmesriigid ei taha, et Euroopa tasandil tuumaohutuse standardid paika pannakse. on liikmesriike, kes leiavad, et see peaks kuuluma e, ainuüksi nende liikmesriikide reguleerivate asutuste ja valitsuste pädevusse kuid teistes valdkondades, nagu näiteks äh, transport, äh, toiduohutus, äh, meil on Euroopa standardid ja nii peaks ka olema, me peame aitama oma Euroopa kodanikke ja tuumaenergia võiks olla ka selline valdkond, kus oleks põhjendatud Euroopa tasandi standardite kehtestamine. Te küsitasite meilt, küsisite meilt vastutuse ja kindlustuse kohta, kavatseme esitada siduvaid õigusakti, siduvate õigusaktide ettepanekuid äh, selle aasta lõpuks, äh, kehtestades äh, ka kohustuse sõlmida kindlustus potentsiaalsete kahjude suhtes liikmesriikide süsteemid selles valdkonnas on praegu väga erinevad, me analüüsime neid ning nendest lähtuvalt kavatseme teha oma ettepaneku Euroopa raamistiku kohta on veel väga huvitavaid äh, ja asjakohaseid küsimusi, mille üle tuleb järele mõelda. härra Almoniale ütleksin äh, äh härra Almuniale viidates äh, ütleksin ma, et konkurentsitingimusi tuleb arvesse võtta ja uute tuumajaamade ettepanek ei ole minu poolt ähm, meil peaks olema uus turu ülesehitus või turudisain. ma olen ka teadlik sellest, et Ühendkuningriigi valitsus soovib, et gaasijõujaamad ja gaasijaamade ja tuumajõujaamade puhul kehtiks hinnagarantii, nii et kõik investorid näiteks tuumajaamadesse Ühendkuningriigis võiksid olla kindlad, et äh, neile on tagatud kindel tariif kuni kolmekümneks aastaks. et neile oleks tagatud kindel hind, milles, mille neile oleks valmis maksma Euroopa Ühendkuningriigi oma eelarvest, aga ma, ma suhtusin sellesse äärmiselt kahtlevalt, aga Tšehhi Vabariik ja mõned teised, Poola no, esitasid samasuguseid nõudmisi. Soomes on praegu käimas teadusuuringud ohutuse, tuumaelektrijaamade ohutuse valdkonnas ilma igasuguste investeeringuteta maikuus on meil võimalik sellest teemast nõukogus põhjalikumalt rääkida ja ma arvan, et vastupidavustestide tulemustest oleme me õppinud palju tuumajaamade ohutuse kohta ning loodetavasti selle aasta teisel poolaastal jätkame me ka oma tööd teie abiga tuumaohutuse direktiivi läbivaatamise kallal. suur tänu lugupeetud volinik ja nüüd siis ülejäänud kõnelejad, lugupeetud daamid ja härrad, me oleme oma ajakavast tõsiselt maha jäämas täna õhtul ja meid ootab veel ees ka arutelu kasvuhoonegaaside teemal. ja seejärel äh, veel järgmised päevakorrapunktid, nii et äh, tõesti, meie päev venib väga pikaks. Äh, proua Kolaska-Bobinska, palun z przeprowadzeniem stres testów, które doprowadzi do przygotowania dyrektywy i pokieruje dalszymi... Suur tänu. Minu arvates nendele vastupidavustestidele peaks järgnema tuumaohutusdirektiiv ja muud komisjoni jõupingutuses. minu arvates on see suurepärane näide sellest, kuidas liikmesriigid ühiskoos ohutuse nimel töötavad ja väga meeldiv, et komisjon tegeleb nüüd nende tegemiste harmoneerimisega. me peaksime sellist algatust toetama. isegi kui mõned liikmesriigid soovivad, et see pädevus peaks nende kätte jääma. samas meie ühises huvis on ju tagada kodanike turvalisus. komisjon peab nüüd juhtima ka vastupidavusteste, mis on olulised ka nende riikide jaoks, mis alles mõtlevad tulevikus tuumajaamade ehitamise peale. me peaksime olema võimelised tõestama, et me suudame täita ohutusstandardid, et standardeid, et sellised standardid on ka tagatud. ma sooviksin, et komisjon rõhutaks rohkem ka suhtlemist naaberriikidega. härra volinik mainis vastupidavus proteste eh, Ukrainas, aga mõningad ka tei-, teisedki naaberriigid kavandavad praegu tuumajaamade ehitamist. kuna kulud võivad olla liiga suured, võivad nad üritada ka odavamalt läbi saada. seega ma soovin, et me rõhutaksime ühist tegevust. suur tänu, proua Kolarska-Bobinska! üheks minutiks nüüd proua Reera Madurel. aitäh, härra president. härra volinik. kõigepealt tuleb tun-, tunnistada, et need vastupidavustestid on enneolematu algatus. Euroopa on jälle asunud teejuhiks, see aga toob kaasa teatud sõltuvuse see tekitab meie fraktsioonis muret, kõik tuumajaamad said nendest äh, testidest läbi, aga teatud jaamades on vaja veel läbi viia teatud parandusi. samuti tuleb rõhutada seda, et kõiki riske ning kõiki rajatisi ei ole hinnatud. niisiis, kuigi tulemused olid positiivset, tuleb äh, meeles pidada, et tuumaenergiaga käivad endiselt kaasas ohud. seetõttu peame me jätkuvalt töötama järelevalveraamistiku loomise kallal Euroopas, mis tagaks maksimaalse turvalisuse taseme. ma mõistan, härra volinik, teie muret. suur tänu, härra Turmes, poolteist minutit. härra volinik, need vastupidavus testid on kahjuks üsna leebed. Teie võib-olla ei soovinud selliseid, aga Prantsusmaa ja Ühendkuningriik suutsid äh, sellised testid läbi suruda, samas ei äh, uuritud ju, millised võivad olla näiteks terrorirünnaku mõjud. kui midagi sellist juhtuks Luksemburgis, siis Luksemburgi enam ei oleks niisiis, sellistest vastupidavustestidest ei piisa. ma kardan, et neid vastupidavusteste kuritarvitatakse selleks, et pikendada teatud tuumajaamade eluiga ning sellest ei ole ka Euroopal kasu. veel üks oluline asi. Teie olete pärit Baad-Württembergist, ähm, Edela-Saksamaalt ning te ju tunnistate ka, et maksumaksjate suhtes tuleb käituda õiglaselt. Jaapanis see nii ei toimi, ehm, süsteem on pankrotis ning maksumaksjad peavad maksma sadu miljoneid selle õnnetuse pärast. Euroopas see nii ei käi. Brüsselis volinikuna jätaksite te endast maha suure jälje, kui te tagaksite, et meil oleks ka õiglased hinnad kindlustuse jaoks ei saa ju olla nii, et ühes Euroopa nurgas mingisugust kindlustusmakset ei olegi ning teisal on kindlustusmaksega kõik kaetud. aitäh, me peame tõesti kõneajast kinni pidama. härra Tošenovski, üks minut. härra president, härra volinik. ma olen rahul sellega, et Euroopa tuumajaamade vastupidavustestid toimusid nii kõrgel tasemel, olid niivõrd ranged ning näitasid ka, milline on tegelik olukord Euroopas. pärast Fukushima juhtumit on kodanikel vaja teada, et tuumajaamad vastavad turvalisusstandarditele ning et neid, nende standardite täitmist kontrollitakse tulevikus ka korduvalt. loodetavasti see raport rahustab ka teatud emotsioone. siin on aga ka mõningad ettepanekud, mis minu arvates ei ole mõistlikud näiteks mina ei kannaks tuumaprogrammide järelevalvet üle Euroopa tasandile, see tähendaks lihtsalt uut bürokraatiat. peale selle on need vastupidavustestid näidanud, et liikmesriikide järelevalveametid on vägagi sõltumatud ning professionaalsed, samas tuleb tunnistada, et nad suutsid teha väga hästi koostööd ning jagada omavahel kogemusi, see oli jällegi üks meeldiv kogemus nendest stressitestidest. suur tänu, härra Tošenovski! härra Paška, üks minut. suur tänu, härra president, härra volinik. praegusel hetkel töötab Euroopas umbes sada kolmkümmend tuumareaktorit, kust tuleb umbes kolmkümmend neli protsenti elektrist Euroopa Liidus. riik, kus kõige rohkem toodetakse protsentuaalselt tuumaenergiat, on Prantsusmaa see protsent on seal kuni seitsekümmend viis protsenti, nendele järgnevad, Prantsusmaale järgnevad Slovakkia ja Belgia. tuleb siis tunnistada, et üle kolmandiku energiast Euroopas tuleb tuumaenergiast. seega peame mõtlema, mida teha selleks, et tagada, et need rajatised eh, on ohutud vastupidavustestid eelmisel aastal näitasid, et turvalisuse kaalutlustel pole ühegi jaama tegevust vaja lõpetada, samas toodi välja ka mõningad puudujäägid. seetõttu oleks komisjonil vaja ka meile teada anda, mida tuleks teha selleks, et tagada tõeline turvalisus selles sektoris. aitäh, härra Paška. proua Vils, üks minut. aitäh resolutsiooni eelnõu vastupidavustestide kohta pärast Fukushimat ning selle sektori pankrotti minemist on justkui alibi tagamaks, et see sektor ikkagi saaks mm, tegevust jätkata. kui vaadata Fessenau ja Hoffenheimi jaamu, siis need tegelikult tuleks sulgeda. me võtame arvesse ainult tuumajaamade haldajate kasumit Ukraina reak-, reaktoritel lubati samuti tegevust jätkata. pärast Fukushimat kutsume me komisjoni üles tagama, et keerataks need kraanid kinni, millest tuleb, voolab raha tuumajaamadesse, me peame tõsiselt mõtlema tuumajaamade tegevuse lõpetamisele ning tuumaenergia äh, kasutamise lõpetamisele. suur tänu, härra Möltser suur tänu, härra president. peaaegu kõik meie Euroopa tuumajaamadest olid sellised, kus olid, mille puhul vastupidavustestid näitasid puudujääke. samas, ainult siis, kui avaldatakse survet, hakkavad Euroopa tuumaärimehed tegutsema ning maksavad selle seitsekümmend miljardit, mis puudu on. pikka aega ei, ei ole me saanud juba lahti mitmetest probleemidest selles sektoris. tõsiasi on see, et mitte ükski peaaegu meie tuumajaamadest ei ole päriselt ohutu ning päris mitmed nendest tegelikult korrektselt ei tegutse ja nüüd, kui võtta arvesse, et tuleb maksta ka veel tuumajäätmetest lahtisaamiseks, siis äh, võib arvesse võtta, et ega tuleviku, lähitulevikus ka midagi eriti ei muutu. suur tänu, nii palju siis fraktsiooni nimel kõnelejatest, nüüd enda nimel rääkijad, härra Richard Seeber, üks minut kõigepealt. härra volinik, te ütlesite, et ega te Londonis ja Pariisis nende vastupidavustestidega uusi sõpru ei võitnud, kindlasti võitsite te aga sõpru kodanike hulgas, kui mitte valitsuste hulgas need testid on olulised turvalisuse tagamiseks meie kodanikele ja minu arvates oli see õige samm. tuumatehnoloogial loomulikult on piiriülene mõju ning kõik liikmesriigid peaks mõistma, et see peaks kuuluma Euroopa Liidu pädevusse. kui nüüd kokku lüüa kõik kulud algusest lõpuni, siis tegelikult tuumaenergia on üsna kallis. me peaksime olema realistlikud nende kulude suhtes. me võime küll uurida ka muid energiavormi, vorme, mis ei ole nii ohutud. igal tehn-, e-, e-, energiatehnoloogial on teatud mõju, kuid tuumatehnoloogia on kõige ohtlikum. suur tänu, järgmisena proua Van Brent. aitäh! härra volinik, tahaksin mainida teile kahte aspekti. esimene puudutab vastupidavusteste. mõningad inimesed arvavad, et nad olid liiga leebed, teised ütlevad, et et need olid karmid ning tõestasid, et turvalisus on ol olemas, minu kodumaal olid vastupanu, vastupidavustestid vastuolulised, kõik jaamad küll läbisid need, kuid leiti tead-, igasuguseid puudujääke, minu arvates kahes tuumajaamas. see näitab, et tegelikult need testid isegi olid puudulikud. teiseks, vastutus. minu arvates on oluline sellealane, sellealase tegevusega ka edasi minna Äh, sest vahel praegusel hetkel võib tekkida olukord, kus ei ole isegi võimalik kindlustada tuumaelektrijaama. suur tänu, härra Vlasek! aitäh, härra president! ma ei pea ju kellelegi meelde tuletama, et tuumaenergia on standardne energiasegu osa kõikides liikmesriikides, mille üle otsustavad liikmesriigid ise. liikmesriigid ning liikmesriikide järelevalveametid vastutavad ise oma tuumareaktorite ohutuse eest. tuumajaamade vastupidavustestid viidi läbi pärast Fukushima katastroofi, kus me üritasime uurida, kuidas ekstreemsetes tingimustes need jaamad vastu peavad. tulemused olid väga head need testid aga ei peaks mitte kuidagi äh, mõjutama seda standardset kontrolli, mida regulaarselt tuumajaamades läbi viiakse samas minu arvates just seda üritataksegi teha, siin tehakse ettepanekud, ettepanekuid uute määruste, isegi uue regulatiivameti jaoks Euroopa tasandil. ärge hakake reguleerima kõike, mis öö, olemas on. minu arvates peaksite te oma ettepanekud uuesti üle vaatama. suur tänu, härra Vlasak. järgmisena proua Savala. sooviksin mainida kahte asja me peame tagama, et meie naaberriigid kasutaksid ka neid vastupidavusteste ning teiseks, oluline küsimus siin on ka see, et riikides, kellel, kus on sellised tuumajaamad, peab olema ka piisavalt professionaalset personali. Fukushimas õnnetuse ajal oli just na,, nappis ka just päris palju äh, eksperte. kui te tulete, tulete endale meelde, siis nad ei lubanud ka võõrriikide eksperte sinna lähedale. meil on siin tõesti probleem meie koolides ja ülikoolides. sellise hariduse andmisega, suur tänu. aitäh, proua Tsaviila Раукчев. Председател, господин комисар, оценявам... Tänan juhataja, härra volinik. See asjaolu, et vastupidastestid läbi viidi, väärib kiitust. eriti seda, äh, et kasutati ühiseid meetodeid ja kriteeriume, see on oluline samm edasi äh, ja äh, nende riskide mõistmisel, mida tuumaenergia endas kannab. mis iganes puudusi tuvastati, ei tohiks kasutada kriitika põhjusena. Nad tegelikult tõestavad seda, et vastupidavstestid viidi hästi läbi. ma toetan äh, seda resolutsiooni osa, kus kutsutakse üles vastu võtma meetmeid nende puuduste ületamiseks kuid ma ei saa üldse nõustuda nende mõtetega, äh, mis, mille tulemusena tõuseks energia hind. Euroopa Liidus me täna ei vaja kõrgemaid hindu, me peame külmutama energiahinnad, kui me tahame ülemaailmselt olla konkurentsivõimelised. suur tänu. järgmisena härra Baltšitis. tänan, juhataja. volinik komisjoni teatis äh, tuumaelektrijaamade riskide ohutuse hindamise kohta Euroopa Liidus tõi välja olulised probleemid. on vaja investeerida kuni kakskümmend viis miljardit eurot äh, tuumajaamade ohutuse tagamiseks. kuid hetkel seisab Euroopa Liit silmitsi veel ühe probleemiga. tuumajaamad äh, Euroopa Liidus tuleb sulgeda ja äh, selle kulud on väga kõrged. Äh, praegu kehtib põhimõte, et liikmesriigid ise vastutavad tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamise, mis ei ole õiglane, sest kui toimub katastroof, siis selle mõju on piiriülene ja liikmesriikidel ei ole piisavalt äh, oskusteavet selliste küsimustega tegelemiseks. ja selleteks on meil vaja kehtestada Euroopa Liidus ühised põhimõtted suur tänu, kolleeg Baltšitis, järgmisena proua Jordan. juhataja, härra volinik. tuumaenergia valdkond on väga keeruline valdkond, kaks aastat pärast katastroofi me teame, kuidas sündmuste käik Jaapanis tõestas, kui oluline on omada professionaalset tugevat äh, haldusorganit äh, tuumaohutuse tagamisel. vastupidavus teistede eesmärki ei olnud keelustada tuumaenergia kasutamine, samuti polnud eesmärgiks nõrgestada tuumajaamasid äh, täiendavate meetmete kehtestamisega. sellega ei suurendata tuumaohutust ja seetõttu ma olen selle resolutsiooni vastu praegusel kujul. minu küsimus volinikule on järgmine Äh, äh, millisena näeb komisjon riiklike haldusorganite rolli tulevikus? suur tänu ja nüüd vaba mikrofon. proua Klaas. tänan, juhataja, härra volinik, kallid kolleegid. see tohutu Fukushima katastroof, mis toimus paar aastat tagasi, tegelikult muutus tuumaohutuse maastikku täielikult ja näitas meile, mille eest me peame äh, hoolt kandma. tuumaenergeetika mõjutab meid kõiki, kõikides liikmesriikides ja see ohut- äh,, mõjutab meie kõikide elusid. seega äh, tuleb rakendada eelkõige ettevaatuspõhimõtteid, loomulikult me soovime odavat energiat ja seetõttu Euroopa Liit peab võtma endale ka kohustuse äh, selle ohu vastu võitlemisel meil on vaja piiriülest koostööd ja me peame kaasama sellesse ka need inimesed, kes elavad tuumajaamade läheduses. Äh, äh, see äh, Luksemburgi elanik peaks teadma, mis toimub Katonitses, me peame olema teavitatud asjade käigust, me peame olema suutelised koostama kavasid ja määratlema eesmärke, me peame tõhustama oma ühist vastutust. järgmisena härra Pankin az Euroopa Liidu suur tänu. kui me räägime tuumajaamadest, siis need on edukalt läbinud vastupidavustestid, mille peamine eesmärk oli äh, kindlaks teha, kas äh, need on töökindlad või mitte. me teame, on mitmeid tasandeid, kus kontrollitakse tuumaohutust ja eelkõige vastutavad selle eest liikmesriigid Ungaris on samuti vastav keskne organ, kes teostab pidevat kontrolli äh, tuumajaamade blokkide üle ja tagab ka juurdepääsu internetipõhiselt andmetele. lisaks Euroopale ja Rahvusvahelise Atom-, Aatomienergia Agentuurile, kes on samuti kaasatud sellesse töösse ja tulemused näitavad, et riiklikud organid on tegutsenud suurepäraselt ja mul oli hea meel tõdeda, et Ungari tuumajaam oli üks kõige ohutumaid tuumajaamu. kuid me ei peaks looma veel täiendava tasandi, kuna riiklikud äh, pädevad asutused suudavad selle tööga korralikult toime tulla. suur tänu, härra Obermeier, järgmisena suur tänu, juhataja. Äh, Fukushima tuumaohutuse süsteem äh, varises kokku tsunami mõjul ja selle tulemusena vaadati üle sada viiskümmend neli tuumareaktorit meie liikmesriikides ja selle tulemusele selgus, et meil on vaja miljardeid eurosid investeerida sellesse, et kaasajastada meie tuumajaamad. Äh, ja sellisest energiast loobumine ja tuumaelektrijaamade sulgemine ning taastuvenergia osatähtsuse suurendamine on ilmselge vastus, sest kohutavad vahejuhtumid ja katastroofid võivad aset leida. ja näiteks Saksamaa väga õigesti otsustas loobuda tuumaenergiast. on äh, kalkuleeritud erinevaid ohutasemeid ja riske me peame nendesse suure tõsidusega suhtuma proua Morgunai, juhataja, volinik, suur tänu, et te täna kohale tulite, suur tänu, et te aktiivselt tegutsete vastupidavustestide eh, läbiviimis tuumajaamades. ma tahaksin tänada raportööri suurepärase resolutsiooni eelnõu puhul. ma loodan, et see saab positiivse hääletustulemuse. Euroopa Liit peab säilitama maailmas kõrged ohutusnormid. resolutsiooni tekst peegeldab Euroopa Liidu seisukohta tuumajaamade kohta ka kolmandates riikides, mis peavad samuti vastamata kõrgematele tuumaohutuse nõuetele. Valgevene, Venemaa peavad samuti läbi viima vastupidavistestid. see on, teenib ka Euroopa Liidu huve, sest äh, vastasel juhul äh, võivad äh, tagajärjed mõjutada ka Euroopa Liitu. tuleb läbi viia tegelikult konsultatsioone naaberriikidega ei toimu. täna minu kodumaal tähistatakse riidepüha ja ma soodan, et seoses sellega me suudame tähistada ka kõrget tuumaohutuse taset. suur tänu, proua Margo Näide. ja õnnitlused riigipüha puhul. härra Messeras, suur tänu Äh, Fukushima katastroofi sõnum oli, et me peame äh, regulaarselt kontrollima meie tuumajaamade ohutust. me peame hajutama äh, väärarusaamise, et ainult katastroof paneb meid mõistma täiel määral selliste vastupidavustestide tähtsust. ja seetõttu me peame rakendama kõikehõlmavat lähenemist tuumajaamade kontrollile, kuigi vastupidavustestid ei näidanud, et me peaksime äh, ühtegi tuumajaama koheselt sulgema, näitasid nad siiski, et on vajalikud täiendavad investeeringud tuumaohutusse. selleks, et tagada kõrge ohutustase. me kõik vajame tuumaenergiat Euroopas äh, mis tagab kuni kakskümmend protsenti meie energiavabadused äh,, vajadused ja oleks katastroofilised tulemused, kui tuumajaamad sulgetakse. suur tänu, kolleeg Messaros. ja äh, lõpetuseks saab sõna volinik Ottinger. tänan, juhataja, lugupeetud saadikud. ma tahan teid tänada äh, väga äh, mõistliku lähenemise eest täna ja ka äh, vastupidavustestide tulemuste kriitilise analüüsi eest. sellega seoses tahaksin öelda, et et äh, meie koos riiklike ametiasutustega pärast vastupidavustestide tulemuste saamist peaksime tegema tihedat koostööd ja see koostöö on olnud väga kasulik mõningate vastuoliste probleemide lahendamisel. me suutsime teha seda, mida on vaja teha, me moodustasime vastavad Euroopa rühmitused, meeskonnad, kes vahetasid omavahel kogemusi, pidasid tihedat sidet ja kõik see kajastub ka meie tuumaohutuse direktiivi ettepanekus äh,. muuseas, me üritame saavutada seda, et riiklike tuumaohutuse eest vastutavate ametnike oskustase oleks kõrge. ja me peame vaatama, äh, kuidas on korraldatud liikmesriikides äh, tuumaohutuse järelevalveasutuste tööd vastavates ministeeriumites. me peame tagama nende sõltumatuse et ministril ei oleks äh, volitusi äh, äh, inspektorite ametisse nimetamisel või tagandamisel. meil on vaja tugevaid järelevalveasutusi liikmesriikides. <clears throat> ja direktiivis teeme ettepaneku tagada kõrgemal tasemel sõltumatus. ja selline tingimus kehtestatakse kõikidele liikmesriikidele. me ei soovi äh, üle-euroopalist järelevalveasutust. kuid me soovime ühiseid üle-euroopalisi reegleid, eeskirju, eh, mis reguleerivad järelevalveasutust, eh, eh, pädevusi ja oskusi ja neid arendatakse välja aja möödudes. Prantsusmaal on järelevalveasutused täiesti sõltumatud ja kuigi on kritiseeritud vastupidavusteste, äh, saime me siiski ka vajalikud õppetunnid selle kohta, kuivõrd ohutud on Prantsuse tuumajaamad. Äh, nüüd äh, luksemburglased ja teised Prantsuse naabrid teavad Prantsuse tuumajaamade kohta rohkem kui varem. see on selline läbipaistvus, mida me tahame edendada. me teame et kehtivate eeskirjade artikkel üheksakümmend neli jätkuvalt kehtib. tuumaenergia kasutamise otsused ja äh, tuumaenergia osakaalu äh, määramine äh, peaks olema liikmesriikide valitsuste parlamentide pädevuses. aprillis esitame komisjoni ettepaneku Äh, uue Euroopa tuumaohutuse direktiivi kohta, äh, mis käsitleb ka vastutust tekitatud kahju eest, kompensatsiooni maksmist, aruandlust, kohustamisi. me esitame vastava seadusandliku ettepaneku septembris. sellega kaasnevad vastavad kindlustused, nõuded, äh, mille kohta me teeme ettepaneku rakendada neid üle-euroopaliselt, kuid äh, selles küsimuses me ei suuda tagada võib-olla nõukogu enamuse toetuse. riiklikes kavades aga äh, võidakse ette näha kogu see süsteemi äh, väga kulukat ümberkorraldamist nende vastupidavustestide põhjal, kuid Need valgustupidavustestid näitasid, et meil on vaja suuremat tuumaohutust ja me peame tuumaohutusse suhtuma kui piiriülesesse ohutusse. seega aastate jooksul, kui hakkavad kehtima mõlemad direktiivid, tundub mulle, et me loome tugeva aluse üle-Euroopase tuumaohutuse filosoofia kehtestamiseks. suur tänu, lugupeetud volinik Oettinger ja lõpetuseks Äh, annan teile teada, et tööstuskomisjon esitab oma resolutsiooni ettepaneku, hääletamine toimub äh, homme kell kaksteist päeval ja.